on käesolevaga lõppenud, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised, komisjoni avaldus ja annan äh, järgmisena sõna volinik Almuniale. tänan, president, äh, austatud äh, parlamendisaadikud juhin tähelepanu põhjustele, miks me tugevdame oma sidemeid Vietnamiga. see on ASEAN-i liige üle, üle kuuekümne protsendi äh, elanikkonnast on alla viieteist äh, aastased tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal algatatud reformid äh, majandus- ja sotsiaalvaldkonnas on Vietnami tõstnud vaeste riikide hulgast keskmise sissetulekuga riikideks äh, eelmisel aastal äh, Vietnam läks mööda Indoneesiast selles osas, mis puudutab kaubanduse mahtu Euroopa Liiduga tegemist on ähm, olulise aseneriigiga, keda edestavad ainult Singapur, Malaisia ja Taiwan. üheksakümmend protsenti majanduskasvust äh, äh, tulevikus äh, saab maailmas olema väljaspool Euroopa Liitu, eriti leiab see majanduskasv aset Aasia piirkonnas. seetõttu on täiesti loogiline, et me tugevdame oma majandussidemeid äh, Aasias ka Vietnamiga, äh, seeläbi suurendame me ka oma koduriikides majanduskasvu. meie eesmärgiks on jõuda kokkuleppele sarnastes lepingutes kõikide selle piirkonna riikidega me käsitleme seal jätkusuutlikku arengut, riigihankeid, regulatiivset raamistikku, me oleme läbirääkimised suures osas juba lõpule viinud, meil saab olema selge side poliitiliste sätete ja majanduslike sätete vahel, kutsume üles Vietnamit jätkama reformidega ja tegelema eriti just edasi WTO-s äh, oluliste teemadega, nagu näiteks läbipaistvus Vietnam liigub edasi sõlmides kokkuleppeid ka ASEANi piires ja arendades Vaikse ookeani riikidega partnerlust. Euroopa Liidu äh, delegatsioon käis Hanois äh, kohtumas Vietnami partneritega me üritame läbirääkimised lõpule viia oktoobriks, nii et ettevõtted äh, saaksid äh, kasu mõlemal pool sellest lepingust nii kiiresti kui võimalik. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle resolutsiooni eest, mis saadab äh, selge ja sidusa sõnumi meie partnerile läbirääkimiste seisukohta, aitäh! suur tänu, volinik ja järgmisena saab sõna härra Kaspari austatud äh, president Kallas, lugupeetud kolleegid. osalemine rahvusvahelises kaubanduses on ääretult oluline, kui me räägime majanduskasvust, seda on selgelt näha ASEAN-i piirkonnas. Need riigid on avanud oma majanduses, osalevad ülemaailmses kaubanduses ja seetõttu ongi nende piirkond ka nii kiiresti arenenud nüüd äh, mõned aastad on need läbirääkimised juba kestnud, läbirääkimiste mandaati arutati omal ajal tõhusalt ka Euroopa Parlamendis. oma tänase resolutsiooniga tahame me toonitada, et meil on kuni läbirääkimiste lõpuni prioriteedid, äh, millele meie arvates peab Euroopa Komisjon eriti tähelepanu pöörama. me tahame juhtida ka avalikkuse tähelepanu sellele, et äh, need läbirääkimised äh, peaksid kulgema väga avatult, nii nagu ka teised sarnased vabakaubanduslepingute alased läbirääkimised. oluline on äh, tulla Vietnamile vastu mõningates punktides, tegemist on äh, kiiresti areneva riigiga, aga samas need erandused erandid ja üleminekuajad mingil hetkel peavad ka aeguma tuleks panna lepingusse kirja, et äh, tegemist ei ole siiski äh, aastakümneid äh, kestvate üleminekuaegade eranditega. Vietnami näol on tegemist riigiga, kus ei ole õigusriigi põhimõtted niivõrd kaugele arenenud kui meil Euroopa Liidus loomulikult ja tuleb äh, tagada, et Euroopa Liidu investorid äh, on äh, ka ähm, kaitstud, et nad ei satu keerulisse olukorda, arvestades sealset justiitssüsteemi, mis ei ole võrreldav Euroopa Liidu omaga kohtud äh, võivad seal sattuda poliitilise surve alla ja me peame oma ettevõtjatele, kes tahavad Vietnamisse investeerida, pakkuma teatud äh, õiguskindlust. ja palun äh, kolleegidel ka vastavate muudatusettepanekute poolt täna hääletada. suur tänu komisjonile, et läbirääkimised on nii kaugele jõudnud, meil on ambitsioonikas eesmärk need läbirääkimised käesoleval aastal lõpetada komisjon kindlasti jätkab sellel suunal järgnevatel kuudel ja ka ASEAN-i delegatsiooni juht äh, Vern Lange on siin ka kohal, hoiab kindlasti läbirääkimistel silma peal, nii et me järgmise mandaadiaja alguses äh, saame juba selle lepingu vastuvõtmise üle hääletada. suur tänu, kolleeg. järgmisena saab äh, sõna härra Bent Lange, palun tänan, volinik, president, kolleegid. ka meie oleme veendunud, et kaubandus tugevdab jätkusuutlikku arengut ja seetõttu toetame me läbirääkimisi Vietnamiga. tegemist on riigiga, mis äh, saab kaubanduse läbi tõsta oma elanike heaolu praegune leping äh, võib olla paljulubav, aga heaolu ja jätkusuutlikkus on tagatud siis, kui tingimused on õiglased. kolm valdkonda on meil eriti südamel. esiteks loomade kaitse ja rahvusvaheliste CITES-i normide austamine ehk siis äh, võitlus äh, ohustatud liikidega kauplemise vastu. tähtis on meie jaoks ka küsimus, äh, kuidas äh, tagada, et oleks äh, keskkonna ja tööõiguse põhistandardid tagatud meil peaks olema need õigused siduva nõudmisena sisse viidud, siis on tagatud ka jätkusuutlikkus Äh, suur tänu, härra Rinaldi, palun. tänan, president. vabakaubanduslepingut äh, Vietnamiga tuleks äh, mõningates punktides ka siiski kritiseerida, nagu see vabakaubanduslepingute puhul tihtipeale nii on. siin räägitakse ähm, riigihangetest, äh, teenustest ja siinkohal on oluline tagada, et äh, vabakaubandusleping ei kahjustaks äh, elanikkonna huvisid. tähtis on äh, siinkohal äh, tagada ka ähm, autoriõigused, kaitstud päritolunimetused ja nii edasi, aga Vietnami näol on meil tegemist pesuehtsa diktatuuriga, mis äh, kiusab taga vähemusi Vietnamit valitseb äh, üks partei, kodanikuühiskond ei toimi, blogijaid kiusatakse taga, see on hoopis teistsugune õigusruum kui Euroopa Liit. ja kuidas komisjon äh, siin äh, kavatseb tagada võimaluse vabakaubandusleping peatada, kui selgub, et inimõigustega seotud klauslitest, mis me lepingusse sisse kirjutame, ei peeta kinni. leping ei peaks olema eesmärk iseeneses. leping peaks käima käsikäes Vietnami poolt tehtavate tõeliste edusammudega ja on mõningad punased jooned, millega me peame arvestama. diktatuure on muidugi teisigi, näiteks nagu äh, Singapur ähm, ja kõiki tuleb äh, kohelda vastavalt. härra Sahradil, palun. tänan, president. austatud äh, kolleegid, volinik. ma olin rahvusvahelise kaubanduse komisjonis selle teema raportöör omalt poolt sooviksin öelda, et äh, Vietnam on äh, tugevalt äh, arenev ja jõukas turg. teine aspekt, millega tuleks arvestada on see, et minu koduriigis Tšehhi Vabariigis on Vietnami kogukond üllataval kombel arvuliselt kõige suurem, kui võrrelda seda teiste liikmesriikidega ja seetõttu mul oli väga hea meel olla sel teemal raportöör. ma täheldasin äh, rõõmuga, et läbirääkimised edenesid äh, piisavalt kiiresti paljudes peatükkides on osapooled juba kokkuleppele jõudnud. ma loodan, et äh, käesoleva aasta lõpuks äh, jõutakse kõige osas kokkuleppele. rahvusvahelise kaubanduse komisjonis äh, võtsime me minu arvates vastu tasakaalus resolutsiooni, mis annab oma panuse läbirääkimiste edukasse kulgemisse. me juhtisime tähelepanu mõningatele prioriteetsetele valdkondadele ja mainin siin mõningaid neist me soovime, et kõik äh, sätted, milles kokku lepitakse, oleksid WTO reeglitega kooskõlas. me soovime, et äh, saavutataks täielik juurdepääs turule ja kaotataks ka kõik tariifsed ja mittetariifsed piirangud. me soovime, et äh, oleks kaasatud avalikud teenused ja peaks olema võrdsed tingimused äh, välismaistele siseriiklikele teenuste pakkujatele. kindlasti äh, tuleks äh, kokku leppida ka vaidluste lahendamise mehhanismis, et suurendada õiguskindlus. mõlemad äh, pooled peaksid fütosanitaarõiguste ja autoriõiguste osas võtma endale siduvad kohustused, mõlemad osapooled äh, peaksid äh, rakendama rahvusvahelisi standardeid inimõiguste ähm, valdkonnas, samuti tööõiguse ja keskkonnakokkulepete valdkonnas. tahaksin tänada siinkohal kõiki kolleege ja variraportööre väga konstruktiivse koostöö eest ja ma loodan, äh, et äh, me saame kogu selle lepingu sügisel heaks kiita. suur tänu, järgmine kolleeg, palun minu meelest siin saavad äh, Euroopa suurfirmad järjekordse ki-, äh, kingituse. loomulikult on meil kohustuslikud asjad äh, loomade tervise osas, inimõiguste osas, need on asjad, mis meie jaoks on tähtsad, aga põhimõtteliselt on jutt täiendavast liberaliseerimisest ning äh, õiglase konkurentsi tagamisest Vietnami ettevõtjatele ja teistele. siin on võimalus ettevõtjatel kohtusse kaevata riiki, kui nende arvates äh, nende varvastele astutakse, see on umbes sama, nagu USA firma sai kaks koma äh, kolm miljardit dollarit kompensatsiooni selle eest, et nad lõpetaksid eh, nafta kaevandamise Amazoni piirkonnas. Vietnam ei ole öm, ehm, võtnud vastu tähtsaid rahvusvahelisi konventsioone ning seal on teada ja tuntud palju, eh, teada ja tuntud laste kasutamine tööjõuna. kolleeg Pelder, palun. aitäh, juhataja. ma olen siin. lugupeetud juhataja see resolutsioon, mida me täna hääletame, ütleb, et korralik kahepoolne dialoog Euroopa Liidu ja Vietnami vahel on võimalik ja see peab olema ka meie kaubanduspoliitika alus ja eeltingimus. sooviksin sellega seoses juhtida teie tähelepanu kohutavale olukorrale, milles kristlased Vietnamis elavad ning tänan ka kolleeg Rinaldit siin seal on aastaid kristlasi taga kiusatud. Vietnam on ka kristlaste, kristlasi taga kiusavate riikide nimekirjas. mägipiirkondades inimesed ei saa oma teha, ei ole võimalik teenuseid pakkuda ja nii edasi. Ehm, kuidas seda kindlustatakse sellega, et on üle jõu käiv õiguslik regulatsioon? me oleme näinud seda, kuidas politsei eh, sekkub ja inimeste majad maa pealt pühib ja Vietnami võimud ei tee mitte midagi. me peame hoolitsema selle eest, et õigused ei ole lihtsalt tühjalt kõmisev sõna, vaid et need tõesti on osa meie eh, kaubanduskokkulepetest. härra Proust. tänan, juhataja, lugupeetud volinik, viimaste aastate jooksul oleme näinud Aasia väga märkimisväärset esiletõusmist maailma majanduses. Aasia riikides on kasvuprotsent äh, kuskil viis-kuus protsenti aastas, vahel isegi üle kümne, samal ajal meie hädavaevu püüame äh, nii-öelda tagasi järje peale saada oma majandustes. Need riigid muutuvad tasahilju tõsisteks tegijateks see partneriteks, kellega me saaksime koostööd teha. vahel oleme siiski neid valesti hinnanud, eh, oleme alahinnanud neid. Ehm, Vietnamis viimane kasvumäär oli kolmteist, mis on märkimisväärne ja me ei tohi rongist maha jääda. me peame pöörama tähelepanu sellistele riikidele. meil on nüüdseks olnud kuus läbirääkimisi läbirääkimiste vooru vabakaubanduslepingu osas ja tundub, et kõik sujub kenasti mõlemalt poolelt. eurooplastena me peaksime kaitsma oma ettevõtjate huve ning oma tundlike sektorite huve. me peaksime konkreetsemalt rääkima turgude avamisest. meil peab olema kasu Euroopa Liidus kogu sellest ettevõtmisest. Vietnam põhimõtteliselt imp-, ekspordib ähm, kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja tunnustab ja teadvustab ka Euroopa Liidu ähm, ähm, tehtud, see on tegelikult meie konkurentsi eelis üle kogu maailma, tänu sellele, et meil on head tehnoloogiat, on meil võimalik ka majandus ähm, stagnatsioonist välja tuua me peame tegema koostööd Aasia riikidega ja Vietnamiga niimoodi, et me saavutaksime palju konkurentsivõimelisema Euroopa üle kokku maailma. härra Martin, aitäh, juhataja, ma tervitan neid läbirääkimisi, aga erinevalt kolleegidest arvan ma, et jutt peab olema rohkemast kui lihtsalt turgude avamisest. esiteks me peame hoolitsema selle eest, et leppe edendab õiglast kasvu Vietnamis ja peame öö, mõtlema nendele kahetsusväärsetele asjadele, mis öö, Vietnami majandust ja, ja sealset tegevust iseloomustavad. teine tähtis küsimus on inimõigused. kui inimõiguste sätet ei ole, siis see on minu fraktsiooni jaoks punane tuli. loomade heaolu see tegelikult on otsapidi seotud fütosanitaarküsimustega. loomade seis Vietnamis on lihtsalt šokeeriv. meil on tegelikult Koreaga juba analoogiline mm, dokument olemas, kui nendega äh, saime sellise teha, siis on võimalik sama teha ka Vietnamiga. ja tegelikult öö, ähm, meie lõppeesmärgiks või kaugemaks eesmärgiks on lepe kogu ASEANiga. aitäh, härra Piilan, palun! tänan, juhataja. mitmepoolne vabakaubanduslepe on inimeste teenistuses. Vietnam on väga ähm, äh, suur tegija märkimisväärne ASEAN-i liige, kasv kaheksa protsenti aastas ja ma loodan väga, et läbirääkimised võidakse lõpule ju viia käesoleva aasta lõpuks. põhiliselt tuleb rõhutada vabakaubandust ja õiglast konkurentsi. Ehm, kaubanduslikud ja mittekaubanduslikud barjäärid tu-, vabandust, tariifsed ja mittetariifsed barjäärid kaubandusele tuleb elimineerida. Brüsseli ja Vietnami vahelised ähm, kontaktid peavad kaasa tooma olukorra parandamise. härra Langen, palun. tänan, president, olen härra Almuniaga nõus, Vietnam on majanduslik äh, edulugu ja kui äh, kolleeg äh, Martin ütleb, et meil peaks olema kokkulepe kõikide ASEAN-i riikidega, siis äh, see on vale. Need riigid on nii erinevad. me ei saa nende kõigiga ühte lepingut sõlmida. meil peaksid osade riikidega ASEAN-ist olema vabakaubanduslepingud, teistega mm, koostöölepingud see kõik on äh, härra Saarneteli raportis äh, kirjas. meil peaks olema erinev lähenemine, majanduslikud sidemed peaksid olema seotud ka poliitiliste edusammudega, vabaduste ja põhimõtete austamistega me oleme läbi rääkinud äh, kõikide sealsete riikidega ja mind tegelikult üllatab äh, see, kuivõrd äh, hambutult on kommunistlik partei äh, seni reforme läbi surunud, neil on ju võim riigis olemas. Vietnamis on internetikasutus väga levinud ja sellest hoolimata blogijad, niipea kui nad midagi äh, režiimi kriitilist ütlevad, äh, kas arreteeritakse või lihtsalt lülitatakse võrgust välja. nii et äh, komisjon äh, peaks seda kõike läbirääkimistel arvestama. ma tervitan seda, kui käesoleval aastal jõuavad äh, läbirääkimised lõpule, aga kui me nüüd lähme edasi järgmise sammu juurde, siis seda tuleb ka kiirendada, see on ju ratifitseerimine kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt. ei ole mingit kasu sellest, kui meie teeme oma tööd siin kiiresti ja liikmesriigid hakkavad ratifitseerimisega viivitama, nii et ma rõõmustan läbirääkimiste üle ja soovin komisjonile edu. Chat aitäh, äh, proua Padja Kutšet. suur aitäh teile, president, lugupeetud volinik. alates läbirääkimiste algusest vabakaubanduslepingu äh, teemal Euroopa ja Vietnami vahel ja see algas juba aastal kaks tuhat kaksteist, on astutud edasi suuri samme, on äh, jõutud teatud valdkondades kokkuleppele ja meie peaksime tervitama seda edu, mis Vietnam on inimõiguste ja tööõiguste alal saavutanud ma arvan, et tegelikult on tegemist tõesti väga tähtsa etapiga. me oleme lõpetanud ka läbirääkimised jätkusuutliku keskkonna äh, majandamise üle, mis on äh, tõesti väga oluline osa Euroopa Liidu kaubanduspoliitikast ükskõik kellega. meil on äh, küll erinevad huvid ja nõndanimetatud punased jooned on samuti erinevates kohtades, kuid me ei tohi lasta ennast sellest häirida sellepärast, et antud juhul on tegemist ikkagi väga suure võimalusega mõlemale poolele. see vabakaubandusleping aitab mõlemat poolt kaubanduslikult ja loodetavasti õnnestub meil tugevdada strateegilisi suhteid Euroopa Liidu ja Aasia regiooni vahel ning ma loodan, et tulevastes lepetes see kajastub veelgi. aitäh, härra Kelly! suur tänu, president! nii nagu eelkõnelejad, nii ka mina tervitan vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi Vietnamiga. me oleme tõepoolest viimasel ajal äh, sõlminud palju vabakaubanduslepinguid, näiteks äh, Kanada, Lõuna-Korea äh, ja teistega ja on väga hea meel, et selles nimekirjas on nüüd ka Vietnam. Vietnam väärib väga suurt kiitust kogu selle edu eest, mida nad on viimastel aastatel saavutanud aastaid tagasi ei kuulnud me mitte midagi peale Vietnami sõja, Vietkongide ja muu. nüüd on aga kuulda ka tõesti positiivseid noote. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal algasid eh, läbirääkimised vabakaubanduslepingu üle, mille väärtuseks hinnati kakskümmend kolm koma viis miljardit eurot, millest kaheksateist miljardit impordi ja ülejäänu ekspordi, ekspordina ning äh, otseinvesteeringute väärtuseks hinnati üle ühe miljardi euro. seetõttu on tegemist väga olulise lepinguga ja me rõõmustame edasiminekute üle, mis äh, seoses selle lepinguga on nüüd aset leidnud ja arvame, et ka meie ettevõtetel on nüüd palju paremad võimalused ekspordiks Vietnami. me peaksime neid selleks julgustama. ja samuti on nüüd äh, tegelikult ka meie kodanikel võimalik saada rohkem töökohti ja see aitab ka Euroopa Liitu majanduslangusest välja tulla. nagu eelkõnelejad on öelnud, nii arvan ka mina, et väga tähtis on rõhutada inimõiguste küsimust. inimestel Vietnamis peab olema õigus äh, sõnavabadusele ja eriti just pressivabadusele. ma arvan, et ka nendes valdkondades on võimalik saavutada edu. kokkuvõttes aga on tegemist äärmiselt tähtsa võimalusega just meie jaoks, me peaksime sellest võimalusest kinni haarama ja läbirääkimised lõpetame enne selle kalendriaasta lõppu. lugupeetud äh, daamid ja härrad, vaba mikrofoni raames äh, keegi sõna ei äh, soovi, nii et annan sõna volinik Almuniale lõppsõnavõtuks. suur tänu, president. suur aitäh ka kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele, kes äh, sellest äh, arutelust osa võtsid. enamik sõnavõtte ühtib komisjoni arvamusega. meie leiame, et äh, vabakaubandusleping tuleks lõpule viia kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks, kui vähegi võimalik, ja selline kokkulepe on positiivne ja teretulnud samm mõlemale poolele ja seda mitmel põhjusel. nüüd tahaksin välja tuua mõned märkused ja murepunktid, mis mulle sõnavõttudest kõrva jäid. kõigepealt muidugi inimõiguste küsimus, see kahtlemata on väga oluline. on tähtis, et meie majanduspartnerid ja kaubanduspartnerid kaitseksid inimõigusi ka institutsioon, institutsionaalses dialoogis räägime me pidevalt inimõigustest ning kõikides partnerlus- ja koostöölepingutes on inimõiguste punkt sees. seetõttu jälgime me väga hoolikalt, et inimõigusi tõesti kaitstaks ja jälgime, milline on inimõiguste alane seisukord, millised on riskid Vietnamis. mis puudutab tööturualaseid õigusi, siis äh, tegelikult käsitletakse tööga seonduvat äh, jätkusuutliku arengu peatükis, äh, mis on vabakaubanduslepingu üks osa. ja meie läbirääkijad on suutnud praegu kokku leppida peaaegu kõikides tähtsates punktides, mis puudutavad kaitset tööturul ja mm, siin räägiti ka loomade kaitsest. see punkt on nüüd äh, tekstis sees. see on samuti jätkusuutliku arengu peatükis ja lisaks on sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete peatükk. nii et äh, ma tänan kõiki, kes sõna võtsid, tänan teid kõikide kommentaaride eest ja jään lootma, et äh, Euroopa Parlamendi järgmine koosseis juba oma esimesel töökuul äh, suudab samuti seda teemat käsitleda ning et komisjon annab siis aru sellest, mismoodi läbirääkimised on kulgenud, aitäh! suur tänu, volinik! austatud kolleegid, arutelu lõpus on Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon esitanud äh, resolutsiooni äh, ettepaneku, arutelu on lõppenud, hääletamine resolutsiooni ettepaneku üle toimub täna kell kaksteist null null. jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, raporti lühitutvustus raportööriks härra Peterle ja teemaks on Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise strateegia